apologies for this delay. Um, some of you might... vabandage, et me nüüd äh, hilineme, mõned võib-olla oleksid soovinud alustada ka ilma sotsialistideta, aga me ikka loodame, et nad tulevad teisest majast ja siis alustame Okay, I think we've waited long enough. hea küll. ma juhatan praegust koosolekut sellepärast, et ma olen selles komisjonis kõige kauem parlamendis olnud, ma ei ole mitte kõige vanem, ma tahaksin seda äh, toonitada. aga minu roll on äh, väga tagasihoidlik, tahaksin teile kõigepealt äh, teatada, et meie tänase komisjoni äh, koosoleku eesmärk on valida e-, esimees ja aseesimehed vastavalt kodukorra punktile sada üheksakümmend üks. kas on esimehe kandidaate esitada, palun? suur tänu. ma sooviksin määrata või esitada Wolf Klintsi kandidatuuri härra Wolf Klints äh, on nüüd kandidaadiks määratud, kas teisi kandidaate ka on? härra Klints, kas teie nõustute kandideerida esimehe kohale? jaa ma tahaksin siis öelda, et nüüd me oleme teid üldise heakskiiduga esimeheks kinnitanud, palun asuge oma esimehe kohale, tänan lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad, me asume nüüd valima nelja aseesimeest. kõigepealt ma küsiksin äh, Rahvapartei esindajalt äh, härra Ponsignorelt, et keda ta välja pakub oma fraktsiooni poolt? suur tänu, härra esimees minu äh, fraktsioon pakub välja proua Ivanova kandidatuuri. kas äh, te võtate vastu selle äh, kandidatuuri, võtate vastu, selge. kas äh, on veel teisi kandidaate? kas te olete oma finantshuvide deklaratsiooni esitanud? Te olete, väga hea sellisel juhul ma pakun välja, et me nimetame proua Ivanova ametikohale lihtsa heakskiidumenetlusega. Äh, palju õnne, proua Ivanova, teie olete nüüd esimene ase esinaine ja ma paluksin, et te tuleksite minu kõrval istuma ja nüüd asume teist aseesimeest, äh, Steven Hughes teie nimetate sotsiaaldemokraatide nimel äh, kandidaadi. jah, suur tänu, härra esimees. Äh, mina pakuksin välja proua Liisa Jaakonsaari. kas ta on siin? kas äh, te olete valmis selle ametikoha vastu võtma? Te olete samuti esitanud oma finantshuvide deklaratsiooni. väga hea suurepärane. kas on teisi kandidaate? paistab, et ei ole. sellisel juhul äh, heaks kiiduga me kiidame heaks teie kandidatuuri. palju õnne, te olete nüüd teine aseesinaine. ja ma loodan, et äh, tööprotsessis ma õpin ka teie nime õigesti hääldama. ja nüüd asume valima kolmandat aseesimeest. siin on tegu nüüd tõesti aseesimehega ja ka roheliste nimel, äh, kes nimetab kandidatuuri. mina pakuksin välja oma kolleegi Pascal Concan, tema kindlasti äh, panustab suurepäraselt sellesse, selle komisjoni töösse. jah, kas te olete valmis seda kandidatuuri vastu võtma? kas te olete täitnud oma finantshuvide deklaratsiooni? suurepärane. kas teisi kandidaate on? ei ole. sellisel juhul taaskord nimetame tema siia ametikohale lihtsa heakskiidumenetlusega. Pascal Kampean siis nüüd kolmas aseesimees nii-öelda ja nüüd viimane, neljas aseesimees Nikolaus Struntis nimetab äh, kandidatuuri. suur tänu, härra esimees nii nagu teisedki asepresidendid, tahaksin Miguel Portast välja pakkuda. nüüd ma paluksin, et te vastaksite mulle, kas te olete valmis kandideerima? jaa. kas on teisi kandidaate? Te olete oma majandushuvide deklaratsiooni kindlasti esitanud, seega nüüd nimetame teid neljandaks aseesimeheks meie komisjonis, tänan. So you know this is, this is a rather formal meeting Te teate, et siin on tegu äh, suhteliselt äh, formaalse koosolekuga, kus me paneme siin kokku meie komisjoni struktuuri ning ma sooviksin tänada teid kõiki selle eest, et olete äh, aktsepteerinud minu kandidatuuri esimehe kohale. Ma üritan teha kõik minust sõltuva koos nelja ase esimehega ja koordinaatoritega ja kõikide teiste kaastöötajatega et meie töö oleks edukas. esimene koordinaatorite koosolek äh, leiab aset Strasbourgis esmaspäeval kella viie, äh, poole kuuest poole seitsmeni. nii et ma paluksin, et äh, kõik fraktsioonid tagaksid selle, et nad on oma koordinaatorid selleks ajaks nimetanud nii et me saaksime korralikult pidada selle esimese koordinaatorite koosoleku ja seal me räägime siis tööprogrammist ja järgnevatest sammudest. esimene täiskoosolek, korraline koosolek on neljandal novembril kell kümme hommikul kella kümnest kuni kaheteist kolmekümneni. nii palju siis äh, tänase info kohta. ja mul on palutud teile ka teada anda, et täna toimub ECONi avatud koosolek ja seal on kohal ka volinik Charlie McRivi, mis on, see algab kell üksteist, ASB teises majas siis, kolmandal korrusel E kolm ruumis. kolm E kaks. suur tänu ja kohtumiseni! Sorry. Sorry. I, I have, I've just been signaled that Robert. mulle just öeldi, et Robert Goebbels soovis sõna. palun, palun, jah, võtke sõna. suur tänu, lubage mul kõigepealt teile esitada või üle anda oma õnnitlused teile ja aseesimeestele, aga siin on punkt viis ka päevakorras, muud küsimused ja mina arvan, et me peaksime siiski esimesel koosolekul erikomisjoni kokkutulemisel siiski äh, arutama ka, kuidas kujundada töökava, selles ri-, parlamendis on muidugi administratsioon suurepärane, alati on kõik ette valmistatud ja nüüd on meil antud ka siia terve toimik paberitega antud, kus on juba kirjas, et te olete esimees enne valimisi juba, aga töökava kohta on muidugi öeldud, et see on esialgne kavand ja eh, koordinaatorid otsustavad siis, kuidas see kujuneb ja ma loodan, et eh, meie komisjoni, erikomisjoni tööst juba ei kirjutata lõppraportit mõne administraatori poolt, seetõttu nõuaksin, et ikkagi mõeldaks läbi põhjalikult, enne kui me tööle hakkame, mis on meie eesmärk, kuidas me oma tööd teeme. mul on ka selle parlamendi töökogemus, ma olen neljas erikomisjonis töötanud, olen ühte isegi juhatanud ja ma olen aru saanud, kuidas äh, parlament funktsioneerib. seega tean, et kõige suurem oht on see, et äh, kokkuvõtted, äh, lõppraport tehakse juba ette valmis ja lõpuks läheb ta prügikasti. niisugusi on meil kümneid ja kümneid koostatud. seega, kui me tahame midagi ära teha, siis peaksime me äh, sõltumatult tegutsema, lähtuma eelkõige sellest, et parlament Briti eh, saadikud on seadusandjad ja, ja mina soovitaksin, et mõtleksime näiteks ka eh, mõnele muule töökorraldusele. meil on väga kompetentseid raportööre, meil on ettepanekuid, väga pädevaid ettepanekuid tehti, tehtud, aga kui me tahaksime, et meie ettepanekud ka sellest majast kaugemale jõuaksid. kas ei oleks mõtet näiteks äh, oma tööd seostada mõne kõrgetasemelise ülikooliga? tahaksin teile meelde tuletada, et Ameerika Kongressis umbes kümme aastat tagasi loodi samuti üks erikomisjon, sinna kuulusid nii esindajatekoja kui senati liikmed ja kaasati ka väga kõrgetasemelisi teadlasi ja tulemuseks oli Meltseri raport. sellel Meltseri raportil oli muide ülemaailmne mõju ja kõik äh, finantsasutused üle kogu maailma pidid seda raportit arvestama, sellepärast et see ei olnud mitte raport, mis äh, töötati välja ainult poliitika või poliitikute jaoks ma muidugi eh, seda oksa, millel ma ise istun, ei sae, sest ma olen ka poliitik, aga kui me natukene ka rah-, eh, rohkem nädavust ei anna oma tööle, siis eh, see võib lihtsalt tühja joosta. seega äh, rääkige võib-olla sellest järgmisel esmaspäeval kui koordinaatorid kokku tulevad, miks mitte kaks-kolm ülikooli samuti kaasata, et inspireeriksid siis meie tööd? suur tänu, härra Goebbels! suur tänu teie selgituste ja ettepanekute eest! ma võin teile tagada, et tõepoolest me soovime, et me saaksime kaasata oma töösse kõik need osapooled, kes saavad meid abistada ähm, jõudma sellise tulemuseni, mis oleks ka väga äh, mõjukas. sellepärast ei ole mõtet mingisugust lõppraportit äh, koostada, millel ei ole lõpuks ka mingit tähtsust. see erikomisjon äh, kutsuti ellu just seepärast, et, et ta läheb välja praegu olemasolevate teiste EKONi eh, tööhõive ja teiste komisjonide raamidest. ja seetõttu me oleme ka rajanud selle erikomisjoni ja ma olen teiega täiesti nõus, me peame siin vaatama, et me saame parimatest parimat eh, eh, kaasosalised oma töösse kaasata. see, mis on seni koostatud, see on esialgne indikatiivne eh, programm. see peab, peaks olema lihtsalt arutelude baasiks eh, koordinaatorite, raportööridega ja seda kindlasti süvendatakse. ma näen, et eh, veel keegi soovib sõna. palun. härra Borghese. president, suur tänu, esimees minu arvates meie kolleeg rääkis väga targasti. ja ma tahaksin meie komisjoni ja eelkõige juhat-, selle juhatuse tähelepanu pöörata vajadusele meeles pidada seda sooviavaldust kaasata meie töösse ka eksperdid. eriti neid, kes ennustasid kriisi ette suur tänu, härra Bonsignor. Grazie, presidente. Anch'io mi, mi unisco a quant-. suur tänu. minagi sooviksin tervitada meie kolleeg, meie Luksemburgi kolleegi poolt öeldut. ma usun samuti, et meil on tarvis suurt väljaspoolt tulevat abi. ma tean, et paljudel kolleegidel siin on palju kogemusi, aga tegemist on väga keerulise kriisiga. meil on tegemist nii majandus ja rahanduskriisiga juba praegu ning tööhõivekriis on veel tulemas me peame mõistma, et terve maailma pilgud on, puhkavad meie peal. praegusel hetkel pigistame me paljuski silmad kinni ning kui me soovime head tööd teha, peame me silmad pärani lahti hoidma. ma sooviksin, et juhatus teadvustaks endale, et me toetame teid teie töös täielikult, et me saaksime tõesti töötada tõhusalt. suur tänu. suur tänu, härra Ponsignor ja nüüd Olle Schmidt. No... suur tänu, härra esimees. ei ole mingi üllatus, et ALDE fraktsioon toetab teid täiesti peaaegu igas asjas. ma no ei nõustu armsa sõbra Robert Goebbelsiga. see ei juhtu esimest korda, kui sa liialdad, Robert. me oleme palju koostööd teinud ja minu arvates on tulemus olnud päris hea. aga sa ütlesid, et paljud raportid lõpetavad prügikastis. ma ei nõustu sellega, eriti viimastel aastatel äh, Econi komisjonis me oleme teinud suurepärast tööd me oleme olnud esirinnas väga keeruliste õigusaktidega kallal töötamisel. aa, tõlge oli vale. igatahes ma arvan, et me peaksime ootama esmaspäevani, äh, siis hakata arutama üksikasjalikumalt, mida me järgmistel kuudel ja aastatel tegema hakkame. Frau Ulfskog. Ulfskog. Hmm, Eh, tack så mycket för ordet. Eh, jag talar svenska. Suur tänu, ma räägin rootsi keeles. soovin õnnitleda härra esimees selle nimel, et teda nimetati eh, esimehe kohale. ja nagu esimees oma sissejuhatuses ütles, nii leian ka mina, et eh, meiega, meie tööga on seotud suured ootused ma arvan, et meie komisjon peaks äh, tegema kvalitatiivselt väga äh, suurepärase ettepaneku. aga ka äh, tavalised töökomisjonid parlamendis loomulikult peavad ka selle teemaga tegelema ja seetõttu me peame ka koostööd tegema selle valdkonna raames sest äh, äh, äh, siin on tegu tööhõivega, siin on tegu majandus-finantskriisiga, siin on tegu tootmismeetodite kriisiga. tihtipeale on siin puudu pikaajalisest töömeetodist tihti on siin tegu ka sotsiaalsete küsimustega, nii et me peame kindlasti siin tegema koostööd ja me peame ka sellest vaatevinklist seda probleemi valgustama. ning me ei tohiks mitte ainult majanduslikele küsimustele keskenduda, suur tänu. suur tänu. ma sooviksin öelda ühte asja, et me oleme praegu juba esimest äh, komisjoni arutelu pidamas. ma saan teie sõnavõttudest aru nii, et tõesti on väga äh, äh, suur huvi selle komisjoni töö vastu, mul on väga hea meel selle üle ja te võite kindlasti kindlad olla selles, et me teie ettepanekud soovime kindlasti kaasata oma töösse, kuid täna on meil sõnavõttudeks aega väga vähe, ainult minut-poolteist, sest me oleme niigi üle aja praegu läinud. aga mul on veel terve rida sõnasoovijaid. Pervanche mm, äh, Beres, vähem Pascal Confin, äh, senior Portas, äh, Kanal, Colli Kanal, Vicky Ford und Kollegen Paschka. Und, und, und Herrn, Herrn Thomas Mann. Da ja härra Toomas Mann ka ja sellega ma sulgeksin kõnelejate nimekirja tänaseks, sest et äh, vastasel korral ma kardan, et me ei saa isegi kella üheteistkümneks valmis. ja nüüd siis Basman Kigolt. Think... teen lühidalt. meie Luksemburgi kolleeg tegi väga konstruktiivse ettepanekuga, ta ütles, et meil peab olema kõigil huvi selle komisjoni profiili nii kõrgele tõsta kui võimalik kindlasti tuleks kasuks olulisimate ekspertide kaasamine selleks, et oma nähtavust tõsta. võib-olla majandus- ja finantskraasi ei saaks kuidagi mõjutada, aga konstruktiivne ettepanek oli see siiski, see aitaks meie tööd ka natukene kodanikele teadvustada. suur tänu! härra esimees, kõigepealt õnnitlused teile ametisse nimetamise puhul. mul on hea meel, et saan teiega koostööd teha. Te ütlesite ka, et praeguse arvamuste vahetuse käigus äh, räägiti, et äh, enne neljandat äh, novembrit on juba kõik äh, välja töötatud, kuida-, milline peab olema töökava ja nii edasi, aga ma tahaksin öelda, et enne, kui me hakkame eh, sisuliste küsimustega tege-, tegelema, siis see on siiski tähtis. ja eh, tahaksin ka toetada eh, siin tehtud ettepanekud, meil on, oleks kindlasti vaja mingit teadus, teaduslikku nõuannet, me võime ju ka eh, avaliku pakkumise teha ja valida välja siis eksperdid, akadeemikud, arutame siis, millises formaadis me koostööd eh, teeksime, aga nad kindlasti aitaksid meil paremini analüüsida eh, natukene olukorda. see on võib-olla natukene erinev olukord alaliste komisjonidega võrreldes, aga meie oleme erikomisjon ja meie äh, koostame nii-öelda ühte raportit kogu oma töö äh, käigus, seega minu arvates oleks väga tähtis siiski et oma tegevust korraldada vastavalt reeglitele, aga ikkagi väga läbipaistvalt, nii et kõigile oleks mõistetav, mis me teeme. suur tänu, Bermanche, nii nagu alati teed sa kasulikke ettepanekuid, seega ma tõesti arvan, et me saame nõustuda nii sinu kui Roberti öelduga püüame siis koostööd teha, Olle Schmidt äh, võib-olla kuulis midagi äh, natukene valesti või sai valesti natukene aru, kui sa rääkisid. palun, meie teine aseesimees. jah, äh, see töö Äh, millega me hakkame tegelema, see ilmselt mõjutab nii finantssektorit, sotsiaalsektorit, majandust ja äh, seetõttu oleks vaja mõelda sellele, et kui me soovime tõesti finantskriisiga tegeleda, siis äh, oleks hea, et need, kellega meie hakkame koostööd tegema, oleksid eelkõige finantssektorist, keskpankadest näiteks äh,, Äh, aga me peaksime ka huvi tundma selle vastu, kuidas makroökonoomika sekkub pangandusse, sotsiaalsektor äh, on ühendatud rahandussektoriga, nii et me saaksime nagu läbiva pildi olukorrast, mitte nii nagu tavalistes komisjonides. suur tänu, ma arvan, et see esialgne töödokument, mis meil on, et äh, selle eesmärgiks on ainult see, et meil on ühine lähtepunkt. ja et me saaksime sellest lähtepunktist siis äh, edasi tööd teha. erikomisjon, nagu öeldi, öeldud, on asutatud sellepärast, et äh, et meie arutletavad küsimused lähevad alaliste töökomisjonide teemadest kaugemale. täna, ma arvan, me võime ainult teatavaks võtta, mida erinevad kolleegid ütlevad ja järgmisena mul kõnelejate nimekirjas eh, härra Portas veel. Também eh, muito rapidamente, eh, eu creio que a sugestão feita eh... ma lühidalt, ma arvan, et sotsiaaldemokraatide ettepanek on tervitatav. eks näe, kas me saame nii ka tegutseda ma arvan, et meil on tarvis tõesti kaasata erinevaid eksperte. eelkõige on meil tarvis siin komisjonis korraldada kuulamisi ning tuleb tagada see, et võimalikult palju erinevaid arvamusi praeguse kriisi olemuse kohta ka välja öeldaks sest kui me õiget diagnoosi ei pane, ei, on meil keeruline ka õiget ravimit leida. ja teiseks, võib-olla teie, härra esimees, mõtleksite selle peale meie ülesanne siin komisjonis on leida kesk, pika perspektiivi struktuursed lahendused. aga EKONi komisjon tegutseb äh, majandustaastamiskavadega, direkt-, äh, ta tegeleb direktiividega, mis puudutavad samuti tulevikustruktuure. seega lühema ja pikema perspektiivi tegutsemine on omavahel ju seotud ja me peaksime koostööd tegema uh,. Dear colleagues, I just uh, uh lugupeetud kolleegid, ma sain just te teate, et tõlgid eh, peavad lõpetama tööga, nii et, et me peame jätkama inglise keeles ja kõnelejate nimekirjas on mul veel neli inimest ja ma paluksin, et te siis kasutaksite ainult inglise keelt, palun. Um, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, I should, I should have no problem with this, this yeah. request. <laughs> um,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 Okay.